daamid ja härrad, kallid kolleegid, ma vabandan, et me natukene hiljem alustame, kui kavas oli. Läheme aga kohe siis avaliku kuulamise juurde, mille meie kaitse allkomisjon on korraldanud koos ähm, NATO Parlamentaarse Assamblee delegatsiooniga ja teemaks on Euroopa Liidu ja NATO suhted pärast Euroopa Ülemkogu kohtumist detsembrikuul ning ähm, enne NATO kahe tuhande neljateistkümnenda aasta tippkohtumist äh, septembris, mis leiab aset Ühendkuningriigis ma ei äh, kavatse teha pikka sissejuhatust, äh, sellepärast et osalt poolt on äh, teema palju räägitud ja palju on sellest kuulatu, kuuldud. sellel on, sellega kaasneb paradoks, et ta pidevalt on muutuses, kuid samas nende ees seisavad pidevalt ületamatuid raskusi, kuigi nad teineteisele pidevalt lähenevad meid iseloomustab Euroopa Liidu ja NATO-t teatav äh, lähedus, kakskümmend kolm äh, kahekümne kaheksast NATO riik, liikmesriigist on ka Euroopa Liidu liikmesriigid, äh, dialoog on intensiivne ja tihe, me oleme näinud seda, et erinevates foorumites kohtuvad härra Rasmusson ja äh, Äh, proua Ashton ikka ja jälle, loomulikult paljud huvid on ühised, aga mõned äh, raskused on ka ületamatud, nagu ma ütlesin, me teame kõik, millised on need suured poliitilised raskused, mis tähendab seda, et enamus meie operatsioonidest äh, ja meie töösuhetest on täis takistusi ja kahjuks me ei ole neid takistusi suutnud lõplikult äh, eemaldada ja ei suuda neid ilmselt teha ka lähitulevikus. suhteid äh, iseloomustab loomulikult äh, täielik, täie, täi-, mm, teadlik teineteise täiendamine, see täiendatavus, no võib-olla see on natukene koormatud sõna, sellest on räägitud ka parlamendi resolutsioonis, täielikku täiendatavust, mida teinekord üritatakse edendada ja mille tulemuseks oleks Euroopa Liit, äh, mis tegeleks ainult tsiviilküsimustega ja NATO, mis tegeleks ainult äh, sõjaliste küsimustega, ei ole minu meelest täiendatavusest hea arusaam. Äh, siin Euroopa Parlamendis on meil teatav visioon sellest, mida me võiksime ära teha, see hõlmab aga ka teatavat sõjaväelist tulevikku Euroopa Liidule. kui me vaatame seda, kuhu on Eh, siiratud Euroopa üksusi, siis me näeme seda, et Euroopa suudab iseseisvalt NATO-st eh, teinekord täienduseks NATO-le eh, ka ette võtta operatsioone. nii et see täiendatavus minu meelest on sõna, millele tuleb läheneda teatava ettevaatlikkusega või vähemalt tunnistada selle nüansse, aga koordineerimine see on küll poliitilisel tasandil suhteline, kuivõrd äh, meil on needsamad äh, takistused näiteks nagu äh, Küprose saarelgi, aga teisalt iseloomustab meie suhteid ka võimekuse küsimus. meil oli allkomisjonis võimalus korraldada üsna mitu ühtset kuulamist, mis tõid endaga kokku Euroopa Kaitseagentuuri tegevjuhi ja äh, NATO äh, käsuliinide esindajad ja need on olnud väga kõrgelt hinnatud kohtumised. palju on räägitud äh, nendel kohtumistel Euroopa Liidu poolt toetatud ähm, kogumise jagamist, koondamise jagamist ja NATO poolt toetatud nutikat kaitsepoliitikat aga läheme siis kohe asja juurde. esimeses voorus me räägime strateegiast ja võimekuse kujundamisest. üks asi, mida otsustas Euroopa Ülemkogu ja mis, mida praegu NATO ette valmistab, oli just nimelt seda puudutav. ma tahaksin siin tervitada Heinrich Braussi kõigepealt, kes on NATO kaitsepoliitika ja planeerimise eest vastutab asepeasekretär ning siis härra Koos, kes on Euroopa Kaitseagentuuri asetegevusjuht, nemad osalevad siis esimesel arutelul ja teisel arutelul räägime siis täiendatavusest ja sünergiast Euroopa Liidu ja NATO vahel kriisi ohjamise ja operatsioonide puhul tervitan siin härra Frood, kes on operatsioonide osakonna asepeasekretäri asetäitja NATO-s ja siis härra Bernard Rambaud, kes töötab äh, integre-, äh, kriisi ohjamise ja planeerimise direktoraadis äh, Euroopa välisteenistuses. aga äh, pikemalt siis viivitamata saab sõna nüüd härra Heinrich Braus, rääkimaks siis võimekusest. suur tänu, härra Danjan. ma loodan, et ei pane pahaks, et ma räägin inglise keeles. aitäh soojade tervitussõnade eest ja ma ei ütle, et ma tulen tagasi koju, aga ma tulen tagasi Euroopa Liitu. mul oli võimalik siin ka kord varem töös osaleda, kui äh, ma olin äh, teatud organisatsiooni juht ja ka Euroopa äh, operatsioonide keskuse juht ja ja tegelesin äh, siis nende küsimustega. NATO esindajana on mul eriti hea meel ja suur privileeg olla siin teie kutsel ning pöörduda teie poole äh, nendel teemadel, äh, mida esimees juba välja tõi. räägime siis sellest, kuidas Euroopa Liit ja NATO koostööd teevad. ja mul paluti alustuseks Äh, kõneleda umbes kümme minutit ja anda meie poliitiline ülevaade suhetest Euroopa Liidu ja NATO vahel, mis puudutab võimekuse arendamist ja erinevate tegevuste koordineerimist ja loodetavasti on mul võimalik teile anda ka praktilist nõu või informatsiooni selle kohta, mida me teinud ja mida saab teha ka tulevikus kaitseküsimused on olulised, see on teada-tuntud sõnum, mis öeldi Euroopa Ülemkogus eh, detsembris selgelt välja. ja see on meie jaoks NATO-s väga tähtis. me jagame seda veendumust. konkurents selles osas, et kellel on eh, eel, eesõigus eh, sellele väljaütlemisele, me kõik mõlemad kasutame seda ja kasutame seda edukalt meil on hea meel Euroopa Liidu äh, uue tähelepanu pööramise eest kaitseküsimustele ja tunnistame Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide rolli, mis äh, puudutab äh, selle küsimuse tugevdamist. nagu NATO peasekretär ütles, siis ülemkogu ja NATO tippkohtumine, mis leiab aset sel aastal, millele juba viitas ka härra Danjean, on suurepärased võimalused kujundada tugevat Euroopat, mida meil kõigil on vaja võimekuse valdkonnas. tugev Euroopa, mis on valmis äh, toime tulema väljakutsetega, mis on usaldusväärne osapool ning usaldusväärne partner ÜRO-le, äh, USA-le, täpsustab kõneleja. ülemkogu äh, Äh, sõnum kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta tippkohtumisest viitab äh, eesmärkidele, mida tulevikus äh, täidetakse, mis tagavad jätkusuutlikkuse ning illustreerib Euroopa Liidu pühendumust edendada julgeoleku ja kaitse valdkonda Need kaks poliitilist sündmust annavad suurepärase võimaluse liikuda oluliselt edasi, selleks et tegeleda oluliste kaitseküsimustega. see peaks olema osa eh, jõupingutustest toetada Euroopa kaitsevaldkonna arengut. NATO tippkohtumine Walesis eh, peaks äh, lähtuma sellest hoos selleks, et tugevdada Euroopa võimekust ning Euroopa Liidu ja NATO partnerlust. Velsi tippkohtumine peab näitama seda, et NATO on jätkuvalt tugev, kohanemisvõimeline ja edasipüüdlev. kuuekümne viie aasta jooksul oleme me teinud uusi missioone, arendanud välja uusi suutlikkusi, tervitanud uusi liikmeid ning äh, tegutsenud uute partneritega, nii äh, riikide kui ka institutsioonidega. oleme pühendunud äh, Atlandi-ülese sideme toetamisele ja põhimõtete eest seismisele. Walesi tippkohtumisel astume me järgmise sammu liidu tugevdamisel, kujundades NATO-t, mis on valmis, mis on robustne ja tasakaalustatud me kutsume seda tuleviku NATO-ks selleks, et tagada, et äh, mitte etendustamatus maailmas NATO suudab tagada stabiilsuse ja julgeoleku ja kollektiivse kaitsevõimekuse. me leppisime kokku, et NATO peab suutma strateegilisest põhimõttest lähenemi-, lähe, lähtudes, mis me vastu võtsime Lissabonis kaks tuhat kümme. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta tippkohtumisel panime me paika selle, et me peame su-, kuidas me suudame täita neid eesmärke ja kutsusime neid NATO väed kaks tuhat kakskümmend. samuti nutikad kaitsesüsteemid, üks põhimõte selleks, et liitlased saaksid teha koostööd ja kasutada oma võimekusi tõhusamalt, kui seda omaette tehes. vaatamata jätkuvatele majandusprobleemidele liigume me edasi, me täidame teatud puudujääke, mis meil on, liit, liikudes NATO vägede poole vastavalt kaks tuhat kakskümmend aasta eesmärkidele ning Walesi tippkohtumine on üks samm sellest protsessist. Euroopa liitlaste väljaarendamine on NATO-le väga oluline teema, mida käsitleme NATO tippkohtumisel. see aitab meile jagada paremini neid koormusi USA ja Euroopa Liidu liitlaste vahel ja samuti Euroopa Liidu äh, sees endas selles suhtes on mul hea meel tippkohtumise tulemuste üle, kus kajastatakse võimekusi ja kus on arvesse võetud erinevaid lähenemisi ja väga oluline panus Euroopa võimekusse, millega on meil võimalik toetada Atlandi-ülest julgeolekut. detsembri ülemkogu järeldustes ja varasemates järeldustes äh, välisasjade nõukogust on välja toodud ambitsioonikad ja paljulubavad ähm, plaanid ja nüüd on vaja edasi liikuda rakendamisega. Need annavad meile palju uusi võimalusi koostööks Euroopa Liidu ja NATO vahel. ma tean, et äh, meie pikkades suhetes äh, NATO ja Euroopa Liidu vahel ei ole sellist dokumenti, kus oleks rohkem viidatud äh, koostööle NATO ja Euroopa Liidu vahel ja see on väärtus iseenesest. tähtis on see, et me haarame sellest võimalusest, kui teie Euroopa Liidus jätkate oma tööd Äh, ülemkogus ja meie NATO-s valmistame ette oma äh, tippkohtumist äh, septembris. väga tähtis on vaadata sünergiate potentsiaali olulisemates võimekustes, näiteks droonid, õhus tankimine, küberjulgeolek, mis Euroopa Liit on ise välja toonud kui põhiprojektid pikemas perspektiivis Need võimekused peavad olema koostallitatavad ja peavad vastama vajadustele, need peavad olema kättesaadavad nii Euroopa Liidu eh, ühise välisjulgeolekupoliitikale ning eh, NATO missioonidele. Euroopa liitlased peavad olema niinimetatud eh, raamistiku elluviimise eesotsas selleks, et tagada, et meil on äh, sidusad väed, mida me saame kasutada oma tegevustes ja olemas, äh, on kasutatavad vastavalt liitlaste otsustele, lähtudes kõikide organisatsioonide äh, soovidest, me peame tagama selle, et NATO äh, nutikas lähenemine ning Euroopa Liidu koondamine ja jagamine toimivad koostöös. meil on võimalik teha paremat koostööd ka NATO reageerimisüksuse ja Euroopa Liidu lahingugruppidega töös hindamis, sertifitseerimis ja teistes valdkondades. ning riikidel on võimalik laht-, lähtuda just nendest võimalustest NATO ja Euroopa Liidu poolt planeerimisprotsess NATO-s ning Euroopa Liidu võimekuse väljaarendamise protsess võiks olla paremas kooskõlas ning novembri ülemkogu järeldustes viidatakse mõlemale protsessile seoses tulemuste ja tähtaegadega ja hea meelega analüüsin seda koos Euroopa Liidu kolleegidega vaadates siis, kuidas on võimalik edasi liikuda ning äh, pidades kinni mõlema organisatsiooni otsuste tegemise autonoomiast. NATO-l on pikk äh, kogemus sertifitseerimise koolitusvaldkonnas ja me peame jätkama harmoneeritult äh, oma jõupingutusi sel ajal, kui Euroopa Liit oma tegevusi välja arendab. see võib olla eriti kasulik sel hetkel, kui Euroopa Liit oma Äh, lahingugruppide äh, gruppe välja arendab. merendusvaldkonnas küberkaitse ning suutlikkuse suurendamise valdkondades saavad meie mõlema organisatsioonid vaadata, kuidas süvendada koostööd. kokkuvõttes need on mõningad prioriteetsed valdkonnad, mida on välja toonud Euroopa Liit ja ma leian, et meie peaksime siin koostööd tegema ja meil on väga suur potentsiaal selle teostamiseks. ning lõpetaksin pöördudes teie poole, mind julgustas teie aastaaruanne ühise julgeoleku ja välispoliitika kohta kaks tuhat kolmteist aastal, kus kutsutakse üles sügavama, tugevama koostöö suunas NATO ja Euroopa Liidu vahel äh, paremas, tihedamas koostöös selleks, et vältida duplitseerimist. ja ma saan seda ainult toetada, sest äh, ühise välis- ja julgeolekupoliitik-, kaitsepoliitika tugevdamine aitab meil süvendada ka Atlandi-üleseid ähm, sidemeid ning äh, arengud Euroopas aitavad ka NATO-t me peame kasutama neid võimalusi, mis Ülemkogu ning Walesi tippkohtumine meile pakuvad ja hea meelega jään ootama koostööd äh, Euroopa kolleegidega sel teemal, aitäh! suur tänu! järgmisena annan sõna härra äh, Koossile, palun. suur tänu, härra Donjon! ka mina alustaksin Rasmusseni avaldusest ähm, ülemkogus detsembrikuus. tema ütles, et äh, kui Euroopa ei soovi või ei saa mängida täit rolli rahvusvahelisel tasandil, siis äh, täidavad vaakumi keegi teine. ja äh, Paula, endine Itaalia kaitseminister, ütles, et rohkem Euroopat on kasulik NATO-le. Euroopa Liidu, Euroopa Liit ja NATO ei ole konkurendid, vaid partnerid ning äh, missivõistlus äh, NATO ja Euroopa Liidu vahel on läbi. kakskümmend kolm Euroopa liikmesriiki on NATO liitlased ja kasinusaegadel ei saa keegi endale lubada topelttööd. NATO-s äh, oli selge üksmeel enne ülemkogu kohtumist ja NATO peasekretär osales ka sellel ülemkogul ja me peame seda koostöövaimu jätkama ka pärast ülemkogu loomulikult äh, sellele, mida me formaalselt saame teha, on teatud piirangud, äh, sellele on teatud takistused, mida me ei saa eemaldada, näiteks Euroopa Kaitseagentuur ja NATO ei saa omavahel ametlikult kokkulepet sõlmida. kuid kas see tähendab ka siis seda, et me ei saa omavahel koostööd teha, loomulikult mitte me peame olema paindlikud me peame olema valmis tegutsema ja kasutama ära kõiki võimalusi maksimumini kõikide liitlaste ja huvigruppide äh, kasuks kaitseagentuuri peamiseks egiidiks on praktilisus, me läheneme praktiliselt ka võimekuse tõstmisele. seda äh, tänu äh, koostööle Aafrika Liidu ja äh, NATO-ga. toon mõned näited. Euroopa Kaitseagentuur on välja arendanud Afganistani jaoks erioperatsioonide üksuse selleks, et ID tarneahelale keskenduda, me olime näiteks ISAF-i missioonile suureks abiks, helikopterid tänu kaitseagentuurile on läbi viidud üsna mitu konkreetset koolitust selleks et piloote ja meeskondi liikmesriikides koolitada ja tänu meie abile meeskonnaliiget on läbinud selle koolituse ja on nüüd siiratud Afganis, afganistani nüüd tanker õhutranspordivõime oleme koostööd teinud ühendriikidega euroopas on ainult nelikümmend kaks tankerit ameeriklastel üle viiesaja tankeri ka siin äh, me teeme koostööd nii äh, OCCAR-iga äh, kui ka NATO toetusagentuuridega selleks, et pädevusi ja teadmisi erinevates programmi faasides arendada. Euroopa Kaitseagentuur toetab ähm, mitme rahvusvahelise, vabandust, mitme rahvusvahelise võimekuse ähm, arendamisele, see ei puuduta mitte Euroopa Liidu võimekust, vaid liikmesriikide poolt opereeritud võimekust, kes otsustavad neid siis kasutada kas Euroopa Liidu egiidi, NATO egiidi all, mitmetasandiliste ehm, operatsioonide ajal, ÜRO missioonide ajal. me toetame muidugi Euroopa Liidu missioone, aga toetame ka NATO missioone ja täidame auke. ma räägin nüüd neljast programmist, mille ülemkogu välja tõi ja härra Brosch äh, ka rääkis, satelliitkommunikatsioon, küberkuritegevus, äh, õhutankimise võime arendamine äh, jah, ega see ei tähenda seda, et tulevikus ainult meie hakkame neid vahendeid kasutama, võime neid ka teiega jagada, härra Braus. ja tulevikus tahame me jõuda suurema koostalitusvõimeni ja meil on ka ühtne vastutus selle kohta, kuidas me kasutame ühtlaselt ära Euroopa maksumaksja raha seda kõike arvesse võttes on aga oluline see, et liikmesriigid kasutaksid ära nende käsutuses olevaid vahendeid nii hästi kui võimalik ja siin võib Euroopa Kaitseagentuur pakkuda ka teatavat potentsiaali. meie mootoriks on geomeetria muutuja. mitte ükski meie projektidest, meie projektidest ei ole kohustuslik on riike, kes tahavad minna kaugemale, teised aga loobuvad. on tegevusi, mis koondavad kõik liikmesriigid, nagu standardiseerimine ja sertifitseerimine. on väga paljud meie projektidest nii-öelda a la carte projektid, ainult kahte liikmesriiki on vaja selleks, et projekt käivitada ja siis teised võivad liituda pärast ja selles mõttes me oleme eh, tõesti eh, tegutsevad ja paindlikud teiseks me vastutame äh, rahvus- äh, valitsustevahelise organisatsioonina konkreetselt kaitseministrite ees ja seega me saame me tagada selle et ülalt alla ähm, suunised aga ka õnnistus antakse tegevusele meil on ka väga tõsised seod okaariga meie tegeleme planeerimisfaasiga, OCCAR tegeleb äh, siis rakendusfaasiga ja see on liikmesriikide käes väga oluline vahend, kuidas võimekust äh, välja arendada. ja teeme väga tihedat koostööd ka Euroopa Komisjoniga ja see on äh, loomulikult ka NATO huvides. too, näiteks näide Euroopa ühtne taevas. Caesar mõjutab väga oluliselt kaitsekogukonda Äh, tegemist on kaitsekogukonnaga, kus on kõige suurem Euroopa vägi, meil, me räägime kahe tuhandest äh, lennukist ja tuhandetest helikopteritest. see võib sõjaväel kõik maksma minna kuni neli miljardit eurot ja see mõjutab ka NATO-t eriti seda, mis puudutab äh, just nimelt siis Euroopa lennutranspordi juhtimissüsteemi. kaitseagentuur on see, kes on kõige parem seos Euroopa Komisjoniga olla dialoogi vahendajateks ja kaitsekogukonna huvide kaitsjaks, sealhulgas ka NATO huvide kaitsjaks. ja selles mõttes oleme me toetajaks äh, Caesari äh, sõjaväe rakendusfoorumit, kus koosnev, kuhu, kuhu on kaasatud kõik liikmesriigid NATO, Euroopa Komisjon ja Eurokontroll me oleme üles seadnud ka NATO-ga konsultatsioonimehhanismi selleks, et äh, edastada üheskoos seisukohti Euroopa Komisjonile. NATO on seega kaasatud Caesari puhul taktikalisel tasandil ja saab võimaluse oma muresid väljendada, seda tänu Kaitseagentuuri vahendaja rollile ja seda me nimetame vastastikuseks jõustamiseks tooksin äh, näite ka näiteks äh, kaitsehangete direktiivist. on väga oluline rõhutada seda, kui oluline see äh, direktiiv on Euroopa kaitsetööstuse baasile ja koostööle Euroopas. Euroopa Komisjon kavatseb kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal koostada aruande selle tööstuse kohta, aga meie kogume juba praegu liikmesriikidelt tagasisidet selle kohta. see direktiiv loomulikult mõjutab ka NATO-t. ka siin võib kaitseagentuur olla aus vahendaja äh, kaitsekogukondade ja Euroopa Komisjoni vahel? loomulikult on äh, ka teatavaid elemente, mis on puudu Euroopa Liidu poolt, tuletan teile meelde äh, sellise, seda, et meile anti mandaat kaaluda ja uurida koostöö motiva-, motivaatorite leidmist, raha on muidugi suur motiveerija kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpus anname ülemkogule lisainfot tehtud töö osas ja viimane punkt euroopa liidu ja nato koostöövõimekuse suurendamise osas peaks lähtuma niinimetatud lisandväärtusest Äh, vähem olulised debatid, näiteks nagu Euroopa Liidu ja NATO kaitseplaneerimise poliit-, äh, strateegiate harmoneerimine on vähetähtsad küsimused, nendes küsimustes me võime teineteisele läheneda, aga kuid need ei ole üks ja seesama asi ja ei peakski olema. NATO kaitseplaneerimine keskendub võimekuse eesmärgide seadmisele äh, peaasjalikult üksikutele riikidele, see on siseriiklik planeerimine ja väga palju puudutab see kollektiivset kaitset, Euroopa Liidu strateegiline plaan keskendub puudujääkidele väljatoomisele Euroopa Liidu tasandil, tegemist on kooperatiivse planeerimisega ja väga palju räägime siin kriisi ohjamisest loomulikult me üritame ja teemegi seda, et me üritame ühtlustada vahendeid selleks, et äh, liiga palju ei kulutaks aega siseriiklikud äh, planeerijad, kuid sellest kaugemale minek ei oleks õige, see oleks samm liiga kaugele. ja lõpetuseks. NATO ja Euroopa kaitse agentuur teevad väga tihedalt koostööd meie ei räägi siin enam topelttööst vaid täiendatavusest ja kaitseagentuur toetab nende võimekuste väljasuurendamist mida saaks kasutada euroopa liit nato liikmesriigid eraldi või ühendatud äh, riikidena me töötame natoga koostöös ja natot toetades ja koostöö peab tihenema ka NATO tippkohtumise eel, eriti mis puudutab võtmeprojekte, mille osas kokkulepe seal saavutatakse. suur tänu. Charles Tannock, kas te soovisite sõna? suur tänu mina äh, pragmaatikuna äh, terve oma poliitilise karjääri jooksul äh, ja ei oma väga suurt ideoloogilist seisukohta selles küsimuses. mind huvitab tõhusus, võimekus äh, oma raha eest äh, õige asja kättesaamine ja kasinus aegadel, kus väga paljudes liikmesriikides kaitse-eelarveid on kärbitud, kui on võimalik näidata, nii nagu eelkõneleja ütles, et kaitseagentuur teeb koostööd NATO-ga ja tõesti tekib sellest sünergia intelligentse kaitsepoliitika ja kogumise ja jagamise vahel on see loomulikult positiivne ja mulle meeltmööda. arutelud aga käivad teema on natukene hell minu riigis, ma tean, et Briti valitsus on juba mõnda aega uurinud ja ka kaalunud seda, et kas me peaksime üldse Kaitseagentuuri töös osalema ja sinna ka raha andma nüüd on valitsus juba üsna kaua olnud äh, paigas, aga siiski ei ole suudetud äh, mingisugust otsust langetada selles küsimuses, ilmselt sellepärast, et on nii poolt kui vastu argumente ja nad ei ole suutnud otsustada kui suudetakse aga näidata seda, et äh, sellest koostööst tekib sünergia, siis minu meelest britid peaksid jääma kaitseagentuuri. mida rohkem on täiendatavust, seda rohkem välditakse topelttööd, seda enam äh, saavad ka ameeriklased öelda, et eurooplaste äh, tegutsemine globaalses kontekstis on kasulik. see on minu isiklik seisukoht, äh, olles siis NATO delegatsiooni asepresident Euroopa Parlamendis. aga tõesti, hea meel on siin kuulata äh, Äh, nii härrasid Braussi kui ka härra Kuusi mõlemad äh, asjaga ilusti kursis ja meeldib kuulata ja, ja huvitavat ootab see ülejäänud osaks täna pärastlõunal. suur tänu, Charles. härra Pašku, palun. suur tänu. mul on põhimõtteliselt kaks küsimust. esimene küsimus on järgmine. esimene maailmasõda oli see, mis lõpetas kõik sõjad ja nüüd me elame äh, nii-öelda täielikus rahus, kas äh, NATO äh, mõistab, et see tunne ei jää igaveseks püsima? ning teiseks, mis on NATO käsitlus Vaba Euroopa kohta, kas, kas on mingisuguseid plaane ja me ei ole kümme aastat kuulnud juttu sellest, kriis Euroopas, strateegiline lähenemine USA-s on jätnud teistele mulje, et nad võivad äh, nii-öelda nendest eesmärkidest äh, sammu tagasi astuda, aitäh. Merci uh,, Jeffrey Van Orden. aitäh, Jeffrey Van Orden uh,. Thank you very much uh,, chairman and uh.... suur tänu, esimees, mul on väga hea meel näha siin vanu sõpru NATO-st. lugupeetud esimees, te teate minu seisukohti, mul on põhimõttelisi äh, raskuse ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga, see on poliitiline leiutis, see äh, kajastab Euroopa Liitu kui olulist äh, tegelast eh, Euro-, maailma areenil ning seda on vaja kuidagi eh, toetada selleks, et see oleks vastuvõetav liikmesriikidele. minu enda valitsus on jäänud selles küsimuses skeptiliseks ja mul on tegelikult väga hea meel, et eh, Euroopa Ülemkogu detsembris, kui nüüd vaadata nende järeldusi, siis need järeldused, milleni nad jõudsid, on see, et Euroopa Liit peaks rohkem tsiviiltegevustele keskenduma võrreldes sõjaliste tegevustega ning tegelikult nad ei pannud paika mingisuguseid ambitsioonikaid eesmärke, mida, mis kuulutati välja enne ülemkogu toimumist. nutikas kaitse ja koondamine ja jagamine on üks ja sama asi. miks me, meil on need põhimõttelised kaks põhimõtet, meil on aga samas kaks erinevat organisatsiooni, kes teevad sama asja ning Euroopa Liit peab laveerima ning leidma võimalusi, kus tegutseda ja väita, et on teinud midagi kasulikku. ja kui nad äh, neid asju tegelikult ei teeks, siis ei juhtuks mitte midagi. kui me räägime nüüd ähm, Euroopa Kaitseagentuuriga suhetest, siis ma ei tea, miks NATO ei saaks otse tegutseda, enne kui Euroopa Kaitseagentuur üldse eksisteeris. Äh, iga bürokraatia loomulikult laieneb selleks, et endale rohkem tööd teha, me kõik teame, kuidas bürokraatiad toimivad. ma ei ole absoluutselt veendunud kõiges selles. isegi NATO kõneisik peab ütlema, et et Euroopa Liit on nii kasulik ja nii edasi sest see on see, mida NATO liikmesriigid äh, äh, avalikkusele räägivad. samas aga kui nendega tagatubades rääkida, siis on nende vaatenurgad täiesti erinevad. ehk siis siin on väga palju ebaausust. hommikul rääkisime me Kesk-Aafrika Vabariigi missioonist kõik mõistlikud inimesed ütlevad, et see on tege-, põhimõtteliselt Prantsuse missioon ja Prantsusmaa peakski sellega tegutsema, loomulikult toetusega liitlastelt ja Ühendkuningriik äh, pakub äh, lennutransporti ja ma olen kindel, et ameeriklased hea meelega äh, lisavad omalt poolt midagi aga see, kui me üritame sellest jätta muljet, et tegemist on Euroopa Liidu operatsiooniga, lihtsalt selleks, et Euroopa Liidu tulemustabelisse midagi kirja saada. Euroopa Liidu operatsioonidest, neid on kolmkümmend, ei pea mingisugusele kriitikale vastu. vabandan, härrad, aga ma olen, ma ei ole absoluutselt nõus teie lähenemisega ma arvan, meie avalikkust veetakse ninapidi, see on raha raiskamine, see on duplitseerimine, see tekitab segadust meie liitla-, liitlastes ja meie vaenlastes, aitäh. Euh, vähemalt äh, kõik äh, me oleme rahul sellega, et härra Van Orden on järjekindel ja äh, siin on ka häbimärgistatud demokraatiat. Äh, loodetavasti NATO ei pahanda selle peale, proua Kronberg. suur tänu, esimees. Äh, minu vaatenurk on härra Van Ordeni omast täiesti vastupidine. kui ta ütleb, et äh, me teeme äh, samu asju samal viisil kahe organisatsiooni poolt, siis see muudab minu riigi virtuaalseks riigiks aga minu küsimus puudutab ähm, NATO ja Euroopa Kaitseagentuuri vahelist koostööd. kui USA ütleb, et nad tõmbavad oma tähelepanu võib-olla eemale Euroopast ja ka raha tagasi, siis kas see mõjutab kuidagi konkreetselt Euroopa Kaitseagentuuri tööd? Merci, nous en restons là pour les, les interventions. suur tänu, härra Tänak veel Jeffrey Van Ordeni äh, küsimus äh, pani mind ka kiiremini mõtlema, me ei ole selles küsimuses teineteisega ühel seisukohal Äh, mind huvitab NATO perspektiiv aga selles küsimuses, et äh, kas te näete, et Euroopa Liidu julgeoleku ja kaitsepoliitika missioonidel on lisandväärtus äh, selles mõttes, et meie nii-öelda pehme jõu valik on laiem, kaubandus, õigusriik ja nii edasi, ei kuule, mida ütleb härra Van Orden. Jeffrey, Jeffrey, ma ei sekkunud, kui sina küsisid küsimuse ja mina tahan NATO käest küsida, et kas nad näevad lisandväärtust tõsiasjas, et Euroopa Liidu ähm, tugevused on kusagil mujal, mitte ainult sõjalistes operatsioonides, vaid et tsiviilosa on äh, meil tugevam ja et äh, on kujunemas Euroopa Liidu delegatsioonide ja missioonide võrgustik murettekitavate riikide juures annab lisa öö, äh, julgeoleku ja kaitsepoliitikale, kas tal on oskusi, mida NATO-l teinekord ei ole? no nii härra Koos kõigepealt äh, ja siis äh, äh, härra Braus. Thank you very much um,. First of all <coughs> um.... suur tänu. kõigepealt, mis puudutab tõhusust. jah, loomulikult, kui me suudame näita, et meil on täiendatavus ja Euroopa Kaitseagentuur on noor organisatsioon ja sel aastal te, peame me kümnendat äh, sünnipäeva ja me peame äh, tegutsema programmide ja projektidega ja saavutama oma, näitama oma lisandväärtust. ja mina, härra Van Norden, näen seda nii, et see ongi see täiendatavuse väärtus paar nädalat tagasi, kui me viimati kohtusime, ütlesin, et me olime nõus, et me ei ole nõus ja tänasel koosolekul see kuidagi ei muutu. aga ma usun täiendatavuse ja duplitseerimisse, aga mitte, aga kindlasti mitte mittevajalikku duplitseerimisse. ja me oleme rääkinud asjadest, kus me teeme, täidame teisi ülesandeid kui NATO, näiteks transpordivägi äh,, täielikult NATO algatus, aga nüüd, kui meie poole on pöördutud, pöördunud USA ja öelnud, et täitke omaenda nõudmised ja lahendage need probleemid õhustankimisega seoses, siis me leidsime, et me peame selleks lahendused leidma ja me oleme selle väljakutse vastu võtnud. ja see ongi hetkeseis selle konkreetse programmiga Cesariga seoses meie täiendväärtus on mujal ning NATO-l oleks palju kiir-, keerulisem äh, neid protsesse läbida ja ma arvan, et me võime olla arukad, kes suudavad lisada lisandväärtust ja täiendatavust ka tulevastele nõudmistele ja siin ma võin olla nõus, et jah, julgeoleku ja kaitsepoli-, ühine julgeoleku ja kaitsepoliitika oli poliitiline väljamõeldis, aga me peame sellest võtma parima. kas äh, ma tahaksin öelda, et me oleme sellest maksimumi võtnud, ei üldsegi mitte, aga meie organisatsioon on äh, väga väike ja meil on sada kakskümmend kuni sada kolmkümmend töötajat ning kolmkümmend äh, miljonit eelarve ja kui ma võrdlen seda NATO-ga, ma ei taha, et meid võrreldakse NATO-ga, sest meid ei ole võimalik võrrelda ainult teatud väikestes nüanssides. kui me näiteks vaatame planeerimisprotsessi, millel ma varasemalt viitasin, siis kui me duplitseeriksime seda planeeringuprotsessi ulatuslikkust, mis on NATO-s, siis ei teeks me oma tööd paremini. me ei duplitseeri NATO planeerimis äh, äh protsessi ja meie lähenemine on hoopis teine võrreldes NATO omaga selles valdkonnas. seega siis täiendatavus, proua Kroonberg, USA tagasitõmbamine, kas see mõjutab Euroopa Kaitseagentuuri tööd? ma ütleksin jah ja ei, aga see on diplomaatiline vastus. jah, see annab meile suurema äh, jõud tegutseda nende probleemidega, ning äh, saada üle nendest probleemidest, millele äh, viitas NATO, nagu see tankeri õhus tankimine ja ülejäänud vastused äh, jätaksin ma härra Brausile. jah, ma ei näe, et mina peaksin siin hakkama ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat kaitsma, aga pean küsimustele vastama. kaks tuhat neliteist, sada aastat peale Esimese maa, maailmasõja lõppu, tegemist on ajaloolise sündmusega, meie strateegilise eesmärgini oleme me poolel teel kaks tuhat kakskümmend aasta suunas, kaasaegne viimase sõna koostalitusvõimeline vägede koosseis, kes suudab tegutseda kõikides võimalu-, kõikides tingimustes kõikide partneritega. ja tegemist on väga ambitsioonika lähenemisega. rahu Euroopas on midagi, millega me oleme, me oleme kursis, et tegemist on väga väärtusliku kontseptiga. mina olen sakslane ja endine kantsler härra Kohler oli veendunud, et Euroopa Liit peab tagama rahu Euroopas ning Euroopa Liit ja NATO üheskoos peavad tagama ja säilitama rahu Euroopas ja Euroopa jaoks ja mina usun seda. NATO-l on kolm põhiülesannet minu arvates, kollektiivkaitse, kriisi ohjamine ja koostöö kollektiivne kaitse ei ole praegusel hetkel äh, võib-olla nii ilmselge, aga see on see põhi ja vundament äh, NATO olemasoleks, oluks. ma ei ole täiesti nõus oma kolleegiga siin, me ei keskendu NATO võimekuses ainult kollektiivkaitsele selleks ei ole mingeid konkreetseid äh, võimekusi võrreldes kriisi ohjamisega, need võimekused on kõik samad ja me peame suutma igasuguste probleemidega toime tulla, kas siis NATO tegevusväljas Euroopas, mõelgem siin äh, Türgile, ning patriootsüsteemide äh, toimetamist nende piirile Euroopa liitlastega, kaks nendest Euroopa liikmesriigid ning äh, tegevused, mis mõjutavad äh, Euroopat ja, ja Põhja-Ameerika huve väljaspool Euroopat, mis aga omakorda võivad mõjutada Euroopa äh, julgeolekut ja heaolu. Euroopa vabadus, millele viitas Bush seenior mis viis ka minu äh, koduriigi äh, liitumisele, ühendamisele ja seda ei tohi kunagi unustada. see, millele teie viitasite, on see, et kas meie uks on äh, avatud uutele liikmetele ülejäänud Euroopast ja see on jätkuvalt avatud ja te näete, et see tippkohtumine Walesis äh, toob välja lubadused või avaldused, ükskõik kuidas seda nüüd nimetada. seda öeldes meil on kaks äh, laienemisvooru selja taga, meil on äh, kakskümmend kaheksa liikmesriiki ja meil on selged parameetrid ja põhimõtted, millest lähtuvalt me hindame kõiki äh, uusi soove saada NATO liikmeks ja see peab suurendama meie kollektiivkaitset, äh, kollektiivset julgeolekut. stabiilsuse, rahu ja vabaduse tagamine teatud piirkonnas ja need muud tingimused. kui nüüd mõelda Euroopale ja kaugematele piirkondadele, siis äh, nendele tingimustele ei ole ühelgi riigil väga lihtne vastata, kes äh, võiks tulevikus soovida NATO-ga liituda. ehk siis reaalpoliitika terminitest lähtuvalt jah, põhimõte on ikka veel kehtiv ja igat juhtumit vaatame me individuaalselt läbi ja ei ole mingisuguseid eeltingimusi, kui vaadata nüüd meie peasekretäri pressiteateid, siis põhimõte, et iga riik on vaba ja saab vabalt valida oma liitluse, on see, millest kinni peetakse ja tegelikkuses peame me analüüsima kahekümne kaheksa liikmesriigi liitlase olukorda, kui keegi meie uksele koputab. ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika Euroopa Liidu mõistes olema ametnik, NATO mõistes olema rahvusvahelise, rahvusvaheliste tööta-, töötajaskonna liige ja ma teenin oma isandaid kahtekümmend kaheksat liikmesriiki ja arvestades seda konteksti äh, ei mõista ma selliseid vihjeid seoses Euroopa Liidu ja ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika olemise, ebaosaks olemises, siis seda ma ei saa heaks kiita. NATO kakskümmend kaheksa liitlast, sealhulgas ka Ühendkuningriik, oma Chicago äh, tippkohtumise avalduses on öelnud, et ühine julgeoleku kaitsepoliitika ja Euroopa Liidu jõupingutused põhivõimekust äh, ühise julgeoleku tagamiseks välja toetada on meie ühise julgeoleku nurgakivi, siis mina usun sellesse, see on nii ja see on väga selge avaldus ja me ei saa seda kuidagi ähm, alavääristada isegi ameeriklased on NATO-s selgelt välja öelnud, et äh, ükskõik millises raamistikus seda Ameeri-, äh, eurooplased oma võimekust välja töötavad, äh, ei ole oluline, kõige olulisem on see, et nad seda teevad. ja mina usun samuti seda. nüüd küsimus julgeoleku- ja kaitsepoliitika lisandväärtuses see on põhimõtteliselt see kõikehõlmav lähenemine Euroopa Liidu mõistes, vähemalt teoreetiliselt. Teil on palju põhimõtteid ja vahendeid, mida kasutada selleks, et edukalt äh, tegutseda ja kriisi ohjata. Need, NATO eriline võimekus on äh, sõjaväeline võimekus ning meie ähm, käsuliin, me oleme alati kursis olukorraga, pidevalt me oleme valmis planeerima igasuguseid tegevusi ning kasutama erinevaid poliitilisi võimalusi ja tehes seda üleöö, kui vajalik. ehk siis meil on võimalik planeerida ja teostada ja lõpule viia äh, väga keerulisi, laiahaardelisi, nõudlikke ülesandeid ja see on see, millega hetkel Euroopa Liit toime ei tule. Euroopa Liidu tugevus minu arvates on tsiviillähenemine ähm, kriisi ohjamise käigus, see on väga eriline, me oleme sellest aru saanud, me oleme ametlikult äh, seda välja öelnud ja me lähtume oma tegevustes sellest Euroopa Liidul on juurdepääs teatud riikidele ja piirkondadele, kuhu äh, NATO-l teatud põhjustel ei ole juurdepääsu, näiteks Gruusia, mitmed riigid Aafrikas, see kõik võib muutuda, aga praegusel hetkel ei ole meil äh, korralikku juurdepääsu. Euroopa Liit võib siirda äh, olulisi tõhusaid instrumente, politseivägesid, õigusriigi eksperte ja Euroopa Komisjonil on väga suur potentsiaal selles valdkonnas. me teadvustame seda ja me oleme samuti jõudnud äh, oma kõikehõlmava lähenemiseni, mis lähtub meie tugevustest, aga ka meie tahtlikkusest teha tihedat koostööd Euroopa Liidu ja ÜRO-ga koha peal ja kui me teeme seda tõhusalt, siis ei ole võimalik äh, selle tulemusi teistmoodi saavutada võrreldaval moel kriisi ohjamise valdkonnas. Te viitasite ka teistele valdkondadele, valdkondadele ja ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika valdkonnal on lisandväärtus ja kõik NATO liitlased on äh, sellest teadlikud ja lähtunud sellest lisandväärtusest ja koostööst, aitäh! Merci euh,, monsieur Zeller. suur tänu, härra Zeller soovis sõna. suur tänu, härra esimees. usun, et ühine välis- ja julgeoleku pol-, kaitse- ja julgeolekupoliitika ei ole riikide huvi keskpunktis olnud meie lepingutes, aga ta muutub järjest olulisemaks. meil on nüüd äh, olulised aastapäevad, sada aastat Esimese maailmasõja algusest ning äh, viiskümmend viis Teise maailmasõja ning äh, Berliinis mäletan siiani veel müüri langemist ning äh, NATO asutamine oli ju tingitud vajadusest kaitsta vaba maailma. see eesmärk on praegu jäänud tahaplaanile. ameeriklased ka on juba edasi liikunud külma sõja aegadest ning äh, näevad hoopis teisi väljakutseid maailmas. see ei tähenda aga, et maailm meie ümber on muutunud rahulikumaks me näeme, kui palju on konfliktide koldeid meie ümber ning äh, Ameerika rahvas ja Ameerika riik tõenäoliselt tüdivad peagi sellest, et nad peavad eurooplaste ümber lahendama konflikte, mis on sisuliselt eurooplastega seotud. näiteks üheksakümnendate aastate Balkani konfliktid või Liibüa õhu, Liibüa lennukeeld, selle selle jõustamine. ning äh, näiteks kui me võtame selle olukorra, kus, kus Liibüas üritati Euroopa lennukeid kasutada, kasutada, aga pommid said nelja-viie päeva pärast otsa, siis see, see ei anna märku just äh, suurest võimekusest ning äh, praegu tundub mulle, et et ähm, paljuski on praegused konfliktid äh, asjad, kuhu peaks näiteks Kesk-Aafrika Vabariik, äh, kuhu peaks sekkuma Euroopa Liit, mitte pigem Ameerika Ühendriigid. et kas see tuleks, seda peaks rahastama nüüd arengufondist või mitte, on eraldi küsimus, minu meelest pigem on meil vaja kasutada teisi vahendeid NATO õigustus oma olemasoluks on vabaduse ja demokraatia tagamine ümber Atlandi ookeani. et äh, seoses probleemidega, mis ümber Euroopa kerkivad ja nende lahendamisega on minu meelest ülim aeg, et eurooplased ise siin ohjad oma kätte võtaksid. loomulikult äh, võib see toimuda koostöös Ameerika Ühendriikidega, aga eurooplased peavad kõigepealt oma jõud koondama, me võime siin muidugi mm, unu-, unistada aegadest, mis on ammu möödas koloniaalaegadest, aga reaalsus koputab uksele ning me peame paratamatult mõle-, mõlemat pidi sellega arvestama hakkama, et me peame probleemidega ise tegelema, aga me peame koostööd tegema, sest üksik, üksikult meil ei ole praegu vahendeid ning seda ma näen ka oma riigis, Saksamaal, aitäh. aitäh. härra Koval. W zasadzie nie, nie zamierzałem zabierać głosu, ale zainteresował mnie ten przykład. E, mul ei olnud kavatsust sõna võtta, aga see Georgia näide tuletas mulle meelde, et me oleks ju võinud midagi ära teha siis. ma mäletan veel härra Rasmuse sõnu selle kohta, et NATO võiks ulatuda Kaukaas-, Kaukasuseni. mis osutab jällegi täiendava koostöövõimalustele ja alale, kus seda teha saaks. siin on räägitud Georgia assotsiatsioonilepingust tegemist on riigiga, mis NATO-t toetab, kus avalik arvamus NATO-t toetab ning toet-, toetab ka lähemat koostööd NATO-ga. kaks tuhat kaheksa teame ju täpselt, kuidas see Bukaresti tippkohtumine toimus ja mis seal aset leidis. praegu on aga olukord teine. sisuliselt on äh, Georgia riigipiir nihutatud üheteist kilomeetri võrra ning äh, küsimus on selles, kas Euroopa Liit ja NATO saavad midagi ära teha et oma nõrgenenud mainet Georgias parandada. kas Georgia saab meid tõsiselt võtta üldse, kui me ei suuda poliitiliselt midagi mõju, mõjutada? mõjutada Venemaa Georgia naabri tegevuses selle piiriga seoses. ning äh, selle näite kohta ma kuuleksin hea meelega teilt midagi pikemalt kui teil õnnestuks siin meid veenda, siis kindlasti oleks ka Jeffrey Van Oden valmis noogutama ning ka kaaluma ja osalema lahenduste otsimises poliitilises plaanis. aitäh! kui lubate, siis ma ei, ma ütlen omalt poolt, et ma ei ole kindel, et et NATO oleks valmis ühehäälselt osalema Georgias olukorra lahendamiseks Venemaaga. et ma ei saa päris aru, mida NATO oleks võinud või teie arvates teha, kui oleks Venemaale sõda kuulutatud Georgias poliitiliselt, sest äh, NATO ei ole ju poliitiline organisatsioon, NATO on sõjalise koostöö organisatsioon. ehk siis äh, ainus äh, lahendus arvestades seda, et NATO ei saa, ei oleks saanud seost sekkuda, vabandust, kui lubate, loomulikult ei ole mingit kohustust sõjaliseks sekkumiseks, aga kui me räägime ikkagi, tahame tõsiselt rääkida, siis eh, ei ole ju meie ees ainult mustvalge, et kas vaikime või läheme sõtta. vaid me peaksime saama ka poliitiliselt mingeid meetmeid avaldada, rakendada või survet avaldada seetõttu ma ei küsi mitte ainult NATO võimalike reaktsioonide järgi, vaid ma küsin ka meie tõhususe järgi. et see oli suur võimalus, see võiks olla suur võimalus ning sest rikuti ju selgelt rahvusvahelist õigust ma saan selle, ma saan sellest irooniast aru, aga me ei saa seda ju, me ei saa seda ju aktsepteerida. ja kui me midagi ei tee, siis me vaikimisi seda aktsepteerime. rahvusvahelistel organisatsioonidel on oma mandaat ning oma reeglid ning äh, NATO ei saa olla poliitilise surve avaldamise organisatsioon, isegi siis, kui NATO nõukogus seda hääletada üritatakse, sest meil kindlasti äh, kaks, kahtekümmet kaheksat toetajat sellele, sellisele ettepanekule ei saaks NATO nõukogus. sest ähm, loomulikult me võime teha ettepanekuid, avaldada survet, poliitilist survet üle kogu maailma, aga see ei ole NATO eesmärk, see on minu isiklik seisukoht vähemalt. Thank you very much um.... aitäh. härra Zeller Äh, teil on täiesti õigus ja ma jätkan inglise keeles, kui te lubate. et nii NATO kui kui Euroopa Liit toetavad stabiilsust ja julgeolekut Euroopas. ning te märkisite ka õigesti neid kuritarvitusi, mis on seotud, märkisite seda, mis õigesti, mis on seotud äh, Ameerika Ühendriikide parema võimekusega õhuvägede osas ning Robert Gates'iga seoses oli teil ka õige märkus, endine, endine Ameerika Ühendriikide kaitseminister, kes ütles sõna-sõnalt, et, et meie, ameeriklased, ei kavatse enam olla valmis teie kaitseks, kui teil meid vaja läheb, te peate ise oma probleemid lahendama ning äh, ta, talle valmistas muret ka see nii-öelda kahetasemeline liit, et ühelt poolt Ameerika Ühendriigid, teiselt poolt ülejäänud maailm. Kristjan Bölling, Saksa poliitika uuringute instituudist rääkis ka väga kujundlikult bonsai armeedest, nagu kääbuspuu armeedest Euroopas. kui vaadata meie sõjavägesid Euroopas, meie kaitsepoliitikat Euroopas ja Euroopa riikides, siis äh, arvestades finantskriisi halvavat mõju, on, mm, on see, no ütleme niimoodi, et olukord esitab meile väga suuri väljakutseid. ning mõistliku tasakaalu leidmiseks Ameerika Ühendriikide ja Euroopa panuse vahel on siis need, need on need kaks strateegilist sammast, transatlantilises suhtes. tuleb eh, Euroopal säilitada oma võimekus olla väärtuslikuks partneriks Ameerika Ühendriikidele ning strateegiliselt kõige olulisem side on see Euroopale tulevikuks ning eh, see on samas oluline ka Euroopa enda jaoks, et Euroopa suudaks toimida iseseisvalt, kui seda on vaja. Liibüa operatsioon see on väga asjakohane näide, mille te tõite. me ei oleks seda operatsiooni saanud teostada nii, nagu me seda teostasime, nii tõhusalt, nagu me seda teostasime, nii kiiresti, nii lühikese aja vältel, sõjalises plaanis rääkides, kui ameeriklased ei oleks meid toetanud. ei oleks meile andnud olulist strateegilist võimendavat tuge. ning Nad ütlesid ka väga selgelt toona, et vaadake, eurooplased, et ärge olge üldse kindlad, et tulevikus sama asi kordub. seetõttu võib tulevikus juhtuda, et tekib olukord, kus Euroopa Liit, kas Euroopa Liit või siis Euroopa Liidu liikmesriigid NATO soovivad midagi teha ja peavad seda sisuliselt ise tegema, olgugi et Ameerika neid poliitiliselt näiteks toetab sest Ameerika positsioon ja asetus selles äh, süsteemis muutub ning ameeriklased muudavad oma seisukohti. Euroopa Kaitseagentuuri suur eelis seisneb selles, et et Kaitseagentuuril on, kui te lubate mul nii väljenduda, raudne haare siis Euroopa kaitsetööstuse üle ning äh, tihe seos ka komisjoniga ning komisjoni poolt pakutava toe, toega. nii et äh, Kaitseagentuur on äh, personali tasandil meile hea kontaktasutus, et me saaksime koostööd teha Euroopa institutsioonidega ja koordineerida võimekuse arendamist Euroopa Liidus või Euroopa Liidu väliselt. mis puudutab Georgiat Äh, siis meil on praegu ikkagi avalik kuulamine, me, meil ei ole siin eraviisiline vestlus, nii et ma pean väljenduma diplomaatiliselt. kui ma rääkisin Georgia juurdepääsust, Georgiale juurdepääsust NATO poolt, siis ma rääkisin aastast kaks tuhat kaheksa, sõjast Georgias. ning äh, siis oli ainult Euroopa Liidul sinna juurdepääs ent ma pean ütlema, et Georgia on NATO-le väga väärtuslik ning tunnustatud partner. Nende panus meie operatsioonidesse on suhteliselt ehm, rääkides väga suur. alati, kui neil võimalik on, on nad NATO operatsioone toetanud. ning võimalusel alati tugevdanud sidemeid NATO ja Georgia vahel väga paljud, paljudes erinevates aspektides ning äh, NATO tunnustab seda igati ning me jätkame partnerlussuhete tugevdamist, tihendamist Georgiaga. Georgias on üle seitsmekümne protsendi, üle seitsmekümne viie isegi, kui ma õigesti tean, inimesi NATO poolt, mis on väga haruldane, et mitte öelda ainulaadne olukord võrreldes teiste riikidega, sealhulgas vanade traditsiooniliste NATO riikidega. ning me, me tunnustame seda. praegu oleme me NATO-s arutamas võimalusi jätkata suhete tihendamist Georgia ja teiste partnerriikidega. ning Georgias on praegu lootus, et mingil hetkel, mitte väga kauges tulevikus, avaneb võimalus arutada Georgia liikmesust NATO-s. tegemist on poliitiliselt väga tundliku küsimusega, neil on praegu dialoog pooleli Georgi esindajatega, aga igal juhul ma pean rõhutama, et Georgia on NATO-le väga oluline partner ning partner, kes mitte ainult ei pea poliitilist dialoogi NATO-ga, vaid iga päev annab konkreetset panuse, konkreetseid panuseid meie tegevusse. ning niimoodi me tahaksimegi teha oma partneritega koostööd üle kogu maailma, kui võimalik. ning äh, kõige selle taga on strateegia. tihendades oma partnerlussuhteid Euroopas, Euroopa ääremaadel ning äh, üle kogu maailma, on meil lihtsam tagada stabiilsust maailmas. nii et äh, partnerluse suhete põhjal toimivad, toimib see palju paremini kui sõjalise kohaloleku või, või sekkumise pinnalt. ning sama lähenemist järgime tulevikus. mul on härra Landsbergis ning härra Van Orden sõna soovinud ning ka härra Paletskis, meie aseesimees, tema poole tahaksin pöörduda, et ta minu koha võtaks mõneks ajaks minu ülesandeid täidaks. härra Landsbergis. tahtsin märkida, et kui NATO seisab rahu eest, siis kas see ei ole siiski poliitiline ülesanne? et miks me mängime siin sõnadega, miks, miks me kardame öelda, et see võiks olla poliitiline eesmärk, et maailmas oleks rohkem rahu? et rahu oleks laiem, rahuala oleks laiem. ning edasi, kui me ütleme, et NATO ei saa avaldada poliitilist survet, siis äh, küsime tegelikult, mis asi on sõda? kas sõda ei ole mitte poliitiline meede, surve avaldamiseks. nii et niisugused eristused on kunstlikud. ja me peaksime olema oma jutus realistlikumad. seoses NATO kaitsevõimega, kas siis NATO laieneb või mitte, siis mina kui Leedu esindaja ning ole, meie oleme Leedus nende probleemidega kokku puutunud juba aastaid et kas meid kaitstaks või ei kaitstaks. see, see on kriteerium, millest lähtuvalt siis äh, ilmselt otsustatakse, et kas me ühineme või ei ühine. või, või millest lähtuvalt otsustada ühinemine või mitteühinemine teinekord seatakse esikohale poliitilised printsiibid aga see kaitsevõime või kaitstavuse küsimus on uus kriteerium, mis nüüd on sisuliselt kandidaatide jaoks laual. et kui muud tingimused on täidetud siis ähm, võib tänapäeval tekkida küsimus mitte kandidaatriigi valmisolekuks, vaid NATO valmisolekust, vaid NATO valmisolekust. ja siis võib see, see pilt muutuda üsna, üsna inetuks selles mõttes, et, et võib tekkida kahtlus, kas NATO ikka on valmis reaalselt sekkuma, kui seda vaja peaks olema me võime näha siin niisugust pragmaatilist lähenemist, et vähem liikmeid, vähem probleeme. see võiks siit läbi kumada. aga see oleks lõpu algus ka NATO-le ning samuti Euroopa Liidule. niisugune mõtlemine. kuulates siin sõnavõtte selle kohta, et äh, kui, kui ma kuulen sõnavõtte selle kohta, et äh, väga hea, et Georgia panustab meie tegevusse ja las ta siis panustabki, et väga hea, et ongi niisugune partnerlus. aga mis on Georgia vajadus? Georgia vajadus on rahu ja julgeolek. no meile ei ole see väga oluline, kui Georgia on nõus panustama meie tegevusse, las nad siis panustavad. et äh, mis, ükskõik siis, mis nende vajadused on et nende äh, ühinemise takistamine, keda oleks NATO-l raske kaitsta, kas see oleks positiivne pikemas plaanis? ma olen kindel, et see nii ei ole. maailmas, kus demokraatiaid, mittedemokraatiad pehmelt öeldes ei armasta, on suurte demokraatiate poolne toetuse puudus niisugustele väiksematele riikidele retsept nende väiksemate riikide ülevõtmiseks suurte mittedemokraatlike naabrite poolt. mäletan ühte olulist punkti aruteludes NATO laienemisega seoses Euroopas. NATO on oluline stabiilsuse tagaja. endiselt. nagu siiski kui Jeltsin ütles, et võite saada Poola, aga mitte Balti riike. ja Clinton sellele vastas ei. siis oli see murdepunkt. milline oleks olukord aga täna? Bukarestis oleks võinud jätkata sama põhimõttelist joont ent Euroopa ei suutnud seda. Euroopa, see on Euroopa läbikukkumine. ning äh, mis siit, mida, mida me siit näeme? kaitse ei ole mitte ainult äh, mitte ainult äh, sõjavägi ja, ja selle olemasolu, sõjaväeline võimekus, vaid, vaid ka moraalne küsimus, kas me oleme valmis või mitte sekkuma. ning kui arutatakse, kas NATO-s või Euroopa struktuurides mingit koostööd, kas, kas siis kaalutakse äh, neid küsimusi või, või oleme me lihtsalt pragmaatilised. samas demokraatia ja stabiilsuse ala saaks laiendada, see ei ole ju halb. isegi siis, kui, kui selle, selle hinnaks on, on vaenamine või pahameel mingi mittedemokraatliku naabri poolt. suur aitäh! ajaloo oli, ajaloo, vaadete eest ajalukku, aga aega meil praegu palju ei ole, Van Orden, palun. teen lühidalt olen täiesti päri sellega, et Ameerika Ühendriik, Ameerika Ühendriigid on öelnud, et ükskõik, kuidas eurooplased oma asju korraldavad, kui nad suudavad tagada oma võimekuse kasvu ja suudavad eh, tagada valmisoleku seda kasutada, mis on kaks olulist asja, siis on kõik korras. samas Euroopa Liit ei ole, ei ole kogu Euroopa. meil on NATO-s eh, Euroopa liitlased mul on küsimus, mis oleks siis, kui me saaksime nii-öelda otsast alustada, meil on nii-öelda puhas paberileht NATO-s et, et siis mida me sellelt teiselt paralleelselt organisatsioonilt sooviksime, Euroopa Liidult siis näiteks? kui mina oleksin teie asemel, siis ma ilmselt ütleksin, et teate, arendage oma tsiviilvõimekus välja. et tehkem tööjaotus. et teil on päris palju mõistlikke kriisiohje vahendeid, humanitaarabi, arenguabi, konfliktide järgne ülesehitus, kõik niisugused ähm, programmid ning sellest oleks palju kasu ning äh, NATO saaks planeerida siis ja arvestada sellega. et seda me tahamegi Euroopa Liidult ja selle me saame. et me ei, ei taha, et äh, meie esindajad sõjalises komitees NATO-s, peaksid minema siis mingisse teise sõjalisse komiteesse ja rääkima seal sisuliselt sama juttu, äh, olgugi et ameeriklasi kohal ei ole, see on ju naeruväärne. meil oli hommikul siin Euroopa Liidu sõjalise komitee esimees. nii et minu ettepanek oleks, kui niisuguse asja saaks kirja panna, siis äh, see oleks väga mõistlik. Thank you, please. aitäh, palun, võimalus vastata. härra Van Oden tõenäoliselt, kui eh, mul oleks niisugune puhas paberileht ja võimalus otsast alustada, siis tulemus teid ilmselt üllataks. ning eh, palun veel natuke kannatust, ma üritan selgitada, et tegemist on natuke kunstliku ja, ja ebamõistliku küsimuse püstitusega. NATO tekkis tuhat üheksasada nelikümmend üheksa. Euroopa Liit oma praegusel kujul eh, ilmus areenile alles palju-palju hiljem. NATO ametnikuna äh, pean ma aga möönma, et Euroopa Liidu liikmesriigid, mida praegu on kakskümmend kaheksa, on allkirjastanud Lissaboni lepingu ning kui me vaatame Lissaboni lepingut, siis on seal palju sätteid, mis ei ole veel rakendunud. aga ambitsioonid on sinna sisse kirjutatud ja päris ulatuslikud ambitsioonid, ma lihtsalt märgin seda ja tunnustan seda samuti ning NATO esindajana pean ütlema ka, et kui see annab tulemuse ja aitab meil üksteist täiendada ja lisaväärtust luua, siis on see väga hea. ning äh, minu meelest me ei peaks hakkama tegema küsimust sellest poliitilisest raamistikust. kui Euroopas õnnestuks oma liikmesus nii-öelda sidusaks muuta. et kui meil, meil on siis eh, Euroopa, Euroopas teeb ju koostööd liitlane, NATO-s meil Norra ja samuti ka Türgi, mis ei ole Euroopa Liidu riigid, samuti eh, Küpros näiteks Euroopa Liidu liige ei ole NATO liige, Malta, Rootsi, Soome ei ole NATO liikmed, aga on Euroopa Liidu liikmed ja on suveräänsed riigid, me peame seda arvestama. Rootsi, Soome, Austria on ka eelnimetatute hulgas, on väga aktiivsed NATO partnerid. ning me saame sellest päris palju kasu. aga me peame samas nägema ja tunnistama, et need organisatsioonid on poliitiliselt erinevad. Neil on erinevad ambitsioonid, erinevad eesmärgid. ning me peame sellest lähtuma ja võimaluste piires eh, neid, neid olemasolevaid võimalusi kõige paremini ära kasutama. sellest ei ole abi, kui me jätkuvalt kaebame selle üle, et kuidas me siia olukorda oleme jõudnud. mina üritan kasutada neid olemasolevaid võimalusi ära kõige paremal võimalikul viisil, tehes koostööd oma Euroopa Liidu kolleegidega küsimustes, mis on ka NATO huvides. ning äh, see on ka transatlantilise partnerluse tugevdamise huvides. seoses härra Landsbergis öelduga ja küsimusega on ju selge, ma loodan, et te saate aru, kui tundlik see on poliitiliselt endiselt NATO-s ma olen nõus sellega, et NATO ei ole pelgalt kaitseorganisatsioon, NATO on sõjalis-poliitiline organisatsioon. ning äh, varemgi on NATO peasekretärid äh, avaldanud väga jõulisi seisukohti seoses olukorraga Georgias kaks tuhat kaheksa ja hiljem. me esitame jätkuvalt Venemaale väljakutseid NATO ja Vene nõukogus. kritiseerime neid seoses olukorraga Georgias. vahetame avaldusi, milles kajastuvad äh, risti vastupidised seisukohad ning sisuliselt siis äh, nõustume sellega, nõustume äh, selles, et me milleski ei nõustu. kõik see toimub Vene ja NATO nõukogus kinniste uste taga, aga vajadusel on tehtud ka avalikkuse ees väga jõulisi avaldusi mis puudutab Georgia staat, seisundit ning äh, Georgia lootust ühineda NATO-ga, siis Georgia on üks neljast riigist, millel on reaalne lootus NATO-sse saada. Need neli riiki on kõik väga erinevad. Nad asuvad eri regioonides. Nende sisepoliitiline olukord on erinev, nende sõjaline panus NATO tegevusse on erinev, nende kaitseinstitutsioonid on erinevad. ning väga keeruline on saada kahekümne kaheksa riigi toetus NATO-s sellele, kuna ja kas ühele või teisele neist peaks andma võimaluse NATO-ga ühineda. see asi ei puuduta ainult äh, Ameerika Ühendriike, vaid ka Kanadat ning kahtekümmet kuut Euroopa Liidu riiki, millel on ka väga erinevad seisukohad. ning mina NATO ametnikuna pean sellega lihtsalt arvestama. ma võin teile kinnitada, et meie peasekretär üritab praegu kahekümne kaheksa riigi esindajatega äh, neid arutelusid pidada läbipaistvalt, avatult ning et Georgi astumisel NATO-sse on väga palju toetajaid. see on kõik, mida ma praegu saan avalikult öelda. Thank you very much, Mr Braus. suur tänu, härra Braus, suur tänu ja nüüd <laughs> võime edasi minna teise osa juurde meie kuulamisel, natukene oleme küll ajakavast maha jäänud, aga sellest pole hullu. räägime Euroopa Liidu ja NATO kriisi ohjamise ja operatsioonide täie, vastastikusest täiendatavusest ja sünergiast. võtame näiteks äh, India ookeani äh, operatsioonid äh, piraatluse vastu Euroopa Liidu Atalanta ja NATO Ocean Shield operatsioon, mõlemad operatsioonid on edukad Äh, kuidas äh, olid äh, ülesanded jaotatud, kuidas ähm, on tõlgendatud kriisi ohjamise olukordades üldse ähm, need ähm, see ühtne, ühtsed operatsioonid, härra Fro tegeleb just nimelt operatsioonidega NATO-s, nii et sõna on kõigepealt teil. suur tänu, härra esimees viisteist kuni seitseteist aastat äh, olen äh, ma NATO-s äh, võimekuse tõstmisega tegelenud ja sellepärast ma hindasin väga kõrgelt meie arutelude esimest poolt, kuid kaks tuhat üksteist viidi mind üle operatsioonide keskusesse ja selgus, et seal alles huvitavaks lähebki Äh, tihedama koostöö järele on väga selged argumendid äh, NATO ja Euroopa Liidu vahel. selline koostöö äh, on kujunenud kõnedes ja avaldustes läbivaks teemaks, kui me räägime üleatlandisest julgeolekust. julgeolekuohud on komplekssed, piiriülesed ja mitmetasandilised. see koostöö on väga oluline vajadus, see ei ole luksus Äh, enamus kriiside puhul on tegemist kriisidega mida ei saa siseriiklikul tasandil enam lahendada vaid nõuavad kontsentreeritud ühtset äh, tegutsemist isegi ameerika ühendriigid on mõistnud seda et nad ei saa kõike üksinda ära teha aga meie soov jätkusuutlike operatsioonide järele sellele peab aluseks olema vajalik äh, sõjaline võimekus vahendite puudujääk õõnestaks oluliselt meie operatsioonide edukust ja seaks küsimärgi alla nii äh, meie organisatsioonide usaldusväärsuse ühe või teise usaldusväärsuse või mõlema usaldusväärsuse. detsembri ülemkogu järeldused äh, keskenduvad äh, just meie võimekusele ja uutele julgeoleku Äh, väljakutsetele, aga ei keskendu sugugi võimekusele, ega võimekust ei ole mitte meil vaja äh, selleks, et kaitsetööstus oleks tootlik ja tulus, vaid meil on vaja seda heidutamiseks nende vastu, kes äh, on meile ohuks ja kui äh, nad ei ole heitunud, vaid äh, ohuks kujunevadki, siis on meil neid vaja selleks, et tegutseda. meil on vaja koostööd kõikidel tasanditel ja see ongi olnud äh, väga tõhus, see koostöö. meie peasekretär, kõrge esindaja ja töötasandil siis ähm, meie direktorid on teinud väga tõsist koostööd planeerimisdirektiivi puhul oleme keskendunud ühtsetele operatsiooniteatritele jätkuvalt me oleme äh, näidanud seda, kui oluline on ühi-, ühtne koostöö. Äh, personalid on kohtunud nii person-, äh, Brüsselis kui ka operatsioonikohtades. see on praegu ainus tõhus instrument paljudel ja teadmatud põhjustel, miks me saame, millega me saame koostööd teha. ma tahaksin keskenduda meie praegustele operatsioonidele. Afganistanis on kohapeal koostöö sujunud väga hästi institutsionaalsel tasandil nii NATO kui ka Euroopa Liit vaatavad praegu üle meie rolle pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat. on oluline, et me omavahel seda tööd koordineeriksime. NATO mängib oma rolli, me kavatseme toetada Afgaani riiklikke julgeolekujõude, keskendume oma jõupingutustes sõjaväele, selles osas on meil endal kõige suuremad ekspertteadmised kahe tuhande neljateistkümnenda aasta järgsed operatsioonid keskenduvad ka koolitusele nõuandele ja abile eh, siseriiklikule politsei üksustele kõrgemal tasandil selle kohta kuidas väga ohtlikus keskkonnas tegutseda euroopa liit on väga oluline siin eh, afganistani politseiüksust muutmiseks eh, tõeliseks politseiüksuseks ja mitte enam siis mässumeelsete pidurdajaks Kosovos oleme samuti teinud koostööd, KFOR äh, vastutab julgeoleku tagamise eest. ÜRO resolutsioon kaksteist nelikümmend neli on selleks seadnud selge mandaadi. NATO annab ka kaitsereformi alast ähm, nõu, eriti mis puudutab äh, kaitsejõudude kujundamist. see kõik oleks võimatu, kui me ei näeks äh, äh, tõelist rapprochement poliitilisel tasandil ja siin on Euroopa Liit kõrge esindaja Ashtoni läbi mänginud väga olulist rolli EULEX-i missioon äh, on olnud äh, äärmiselt positiivne. EULEX KFOR-i suhted on väga head ja seda iseloomustab äh, tihe koostöö, efektiivne kommunikatsioon ja kahe komandöri vahelised väga head isiklikud suhted OSCE ja ÜRO-ga koos oleme me osalised Kosovos väga suurest rahvusvahelisest ettevõtmisest. loomulikult äh, on alati neid, kes tahavad rahuprotsessi rööbastelt maha äh, sõita aga Euroopa Liit vastutab dialoogi eest ja kokkulepete rahumeelse rakendamise eest ja me peame tagama Belgradi Pristina vastastikuse lähenemise ja see kõik annab meile lootust, aga loomulikult on probleemi. EULEX-i mandaadi uuendamine, Kosovo strateegiline kaitsesektori ülevaade, valimised Serbias ja sellel aastal veel ka Kosovos on probleemideks ja nüüd äh, veel meie ühtsed äh, operatsioonid merenduse vallas äh, ja piraatluse vastane tegevus. NATO ja Euroopa Liit on teinud koostööd ka USA poolt juhitud ühtse mereväe üksuse kontakt, kontekstis ja on üldiselt laiemalt tegutsenud üheskoos Somaali poolsaare ümbruses. võib-olla on neid, kes ütlevad, et äh, liiga palju kokki ei mahu ühte kööki, aga tegelikult see seekord nii ei ole. me oleme äh, väga edukalt suutnud äh, võidelda piraatluse vastu selles piirkonnas. näiteks kui USA-l ei ole sõjalaevu selles piirkonnas, siis NATO need võimaldab, kui on lennukeid vaja, siis annab abi Euroopa Liit ja see vastastikune sõltuvus on väga oluline ja see ei ole sugugi iseenesestmõistetav me peame teineteist mõistma ja äh, Bahreinis näiteks meie Shadi operatsioon äh, on samuti toonud väga häid tulemusi. suunates pilgu tulevikku, siis me oleme üritanud, äh, Euroopa Liit on juba otsustanud kuni kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani pikendada Atalanta missiooni nato praegu oma ocean shield programmi puhul kaalub sedasama meil on ühised huvid me peame seda koostööd jätkama see on meie mõlema huvides nato äh, tervitab euroopa liidu laienenud rolli äh, somaali poolsaarel ja ka regionaalse suutlikkuse tõstmise osas euroopa liit juhib praegu somaali äh, rannikul piraatluse vastu võitlemise rakkerühma aastal 2014 ja see on väga teretulnud et euroopa liit seda teeb nato ja euroopa liit ei saa endale lubada isolatsioonis töötamist me peame tagama teineteise täiendamise ja teineteise mõistmise täna on see olulisem kui kunagi varem ressursse, ressursid kuivavad pidevalt kokku ja me peame tänases majanduslikus reaalsuses teineteisega koostööd tegema, teineteist toetama ja mitte tegema topelttööd. ma olen veendunud, et kui NATO ja Euroopa Liit leiavad ühtse lähenemise, siis võidab sellest terve rahvusvaheline üldsus. suur tänu, härra Fro ja nüüd äh, annaksime sõna härra Bernard Hamboole, kes on äh, üksuse juht integreeritud strateegilise planeerimise kriisi ohjamise ja planeerimise direktoraadis Euroopa välisteenistuses härra äh, Rambo, teil on sõna, suur tänu, härra esimees, ma üritan oma avasõnades mitte korrata enam seda, mida ütles äh, minu äh, eeskõneleja, üritan hoopis teda täiendada. ja topelttöö asemel täiendus Äh, räägiksin väga konkreetsetest elementidest äh, meievahelise koostöö osas äh, ja äh, ei tahaks rääkida nendest poliitilistest küsimustest, millest te rääkisite. kui ma peaksin nüüd paari sõnaga iseloomustama seda koostööd, siis ma ütleksin, et see koostöö toimib väga hästi ja isegi suisa hästi, kui olla aus ja ma tahaksin natukene edasi arendada äh, Somaali poolsaare näidet äh, ja võitlust piraatluse vastu. Äh, Somaali poolsaare rannikul, nagu te teate, seal on kaks operatsiooni NATO operatsioon ja meie Atalanta missioon kohal kahe tuhande kaheksandast aastast oleme teinud väga tihedat koostööd, see oli seninägematu koostöövorm kahe eh, institutsiooni vahel, aga see koostöö on palju laiem, sellepärast et see hõlmab endas eh, lisaks eh, laevastikele ka merelaevastikutööstust ja sel Euroopa Liit juhib siis rakkerühma kahe tuhande neljateistkümnendast aastast, esimesest jaanuarist kuni kahe tuhande viieteistkümnenda aastani võtsime üle ameeriklastelt selle juhtimise. tegemist on rakkerühmaga, kuhu kuulub kaheksakümmend, üheksakümmend äh, riiki, kellel on äh, oma merendussektor nii et tuleb Somaali poolsaarel tehtava osas äh, läheneda just nimelt selles kontekstis. nüüd meie koordinatsioonimehhanismid, ma tahaksin rääkida üldiselt äh, jõudude kasutamisest äh, selleks, et patrullida tsooni, mis on umbes Lääne-Euroopa suurune, selleks on vaja inimesi, selleks on vaja inimesi ja selleks on vaja laevu merel need kolm-neli alust, äh, mis roteeruvad äh, koha peal, lisaks sellele kaheksa äh, laeva veel reservis, on oluline, et nende tegevus ei kattu kunagi, iga laev teeb konkreetset eesmärki ameeriklaste laevad ja siis lisalaevad Hiina, Venemaa laevad ja teised, meil on kogu aeg nendega omavahel roteeruv süsteem paigas ja selles kontekstis äh, ei, ei ole õige kasutada siin äh, väidet, et äh, me tegutseme täiesti erinevalt ja tegemist on topelttööga me lõikame vägagi kasu sellest roteeruvast süsteemist. nii et üks, kumbki operatsioon ei võta teiselt midagi ära kuidas me oma tegevust koordineerime, üsna praktiline lähenemine, see koostöö äh, saab alguse Brüsselist. Äh, meie äh, peasekretäride tasandil aga lisaks sellele on meil ka personalidevahelised kohtumised, mis on selgelt regulaarsed ja me vahetame siis oma Äh, teadmisi selleks, et äh, kõige paremad lahendused leida. nüüd Atalanta puhul meie järgmine kohtumine ongi juba ka päevakorras järgmisel nädalal, kui ma nüüd ei eksi, nii et äh, tõesti, me ei kohtu mitte ainult siin kord, ma ei tea, kvartalis, vaid kohtume väga tihti. nüüd pea, Atalanta peakorter see seal kus on äh, Atalanta peakorter selles samas compound'is äh, on ka teisi äh, peakortereid nii et meie koostöö on suisa igapäevane ja me jagame infot see infovahetus toimib väga hästi eriti mis puudutab strateegilisi sõnumeid äh, Te teate, rahvusvaheline, see, mis puudutab siis suhteid rahvusvahelise üldsuse ja äh, mereväetööstusega. nüüd äh, veel äh, koostööoperatsioonid merel nimelt see ühtne äh, hinnangu andmine tervele tsoonile see on võimalik tänu tehnilistele vahenditele mis seal mis on välja arendatud atalanta poolt ja mida kasutab terve maailm venelased hiinlased samamoodi äh, see on see mm, veebipõhine keskus äh, ja see see on siis äh, Somaali poolsaare mere julgeolekukeskuse äh, seda süsteemi saavad tänu tehnilistele parameetritele kasutada kõik sama puudutab ka seda shade süsteemi puhul see on siis mehhanism mille eesotsas on roteeruvalt NATO öö, Äh, või Euroopa Liit äh, või tuhat üheksasada viiskümmend üks grupp, kes äh, siis vahetuvad, vahetuvad omavahel seda juhtimiskohta iga kolme kuu tagant. Need on väga konkreetsed näited selle kohta, kuidas käib koostöö nagu ma ütlesin, koostöö on tihe ja see räägib enda eest, me jätkame selle koostööga, sellepärast nagu öeldi, et piraatlust me ei ole veel välja juurinud, me oleme nende ärimudeli küll võib-olla äh, purustanud äh, ja killustanud, äh, aga Atalanta osas on siis edasilükkamise otsus tegevuse edasilükkamise otsus tehtud kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani ja vaatame, mis siis NATO ütleb selle peale oma missiooni Äh, jätkamise osas. ma võiksin samamoodi rääkida Kosovos tehtavast koostööst, Liibüas tehtavast koostööst ja Afganistanis äh, tehtavast koostööst, aga see on võib-olla liiane. ka nende operatsioonide puhul me näeme seda, et meie personalid kohtuvad regulaarselt ja kohapeal koostöö, ma tahaksin rõhuda sellele, et Kosovos see koostöö tõesti oli märkimisväärne, suurepärane ja ma tahaksin rõhutada seda, et ka siin on aluseks vastastikku usaldus, vastastikune usaldus, äh, kaks komandöri, äh, KFOR-i ja EULEX-i komandörid saavad tõesti omavahel väga-väga hästi läbi ja äh, see aitab kindlasti novembris-detsembris omavalitsuse valimisi ette ähm, valmistada ja siin ähm, mängivad väga delikaatset rolli ähm, meie mõlemad missioonid nüüd äh, lisaks sellele operatiivsele lähenemisele, mis ma nagu ütlesin, äh, koostöö, mille osas on väga hea, äh, tahaksin ma rääkida natukene sellest, mida kahe tuhande kümnendal aastal ülemkogu algatas, aga mis muidugi detsembrikuus eelmisel aastal sai veel kinnitust. täna hommikul oli teie ees Euroopa Liidu sõjalise komitee esimees äh, kindral de Rousier ja rääkis sellest, äh, mida on tehtud äh, ja meie kaks institutsiooni kavatsevad keskenduda kindlasti sellele, et mitte mingisugust topelttööd ei ole lubatud ja vahendeid ähm, kasutatakse ühiselt, äh, respekteerides sellele, et üks on parem ühes valdkonnas kui teine ja niimoodi kujundatakse välja ka äh, merejulgeolekustrateegia äh, ja eriti meie tegevus Aafrikas, Euroopa Liidus on, Euroopa Liidul on siin nii mõndagi kaasa rääkida, mõistagi arvestades, millised missioonid praegu on käigus Ähm, julgeoleku ja kaitsepoliitika alt ja meil on Aafrika Liiduga loomulikult äh, priviligeeritud suhted äh, nii operatsioonide puhul, äh, aga ka rahu ja julgeolekustruktuuri väljakujundamisel. ja me loodame seda, et aafriklaste enda võimekus suureneb ja sellega me üheskoos ka tegeleme, tegeleme, suur tänu! suur tänu! kuidas nüüd on lugu küsimustega? ma olen kindel, et meie külalised on vast-, valmis vastama teie küsimustele. palun. ma ei kahtlegi selles, et koostöö on väga hea. ühelt poolt meie välisteenistuse ja teiselt poolt NATO vastavate ametkondade vahel. seoses sellega, mida te rääkisite Somaaliast tuleb mulle meelde üks varasem koosolek, kus Atalanta missiooni juht ka kohal oli ning rääkis, et et piraatlusega võitlus tuleks ühitada sellega, et ajada minema ka Euroopa riikide lipu all sõitvad suured röövkalalaevad, mis veed tühjaks püüavad et see, see aitaks ju muuhulgas ka nendel kohalikel elanikel, kes piraatlusega tegelevad, midagi mõistlikumat teha leida. praegu paistab, et läbi selle, et kala on Aafrika vetest välja püütud, seal kalandusega enam midagi teha ei ole ning sisuliselt sisuliselt on kadunud traditsiooniline elatise teenimise viis rannikurahvastele. Äh, tsiteerides Atalanta missiooni juhti, rääkisin ma seda või viitega tema jutule. ning mis puudutab teisi võimalusi koostööks, siis peaks Euroopa Liit neid kasutama ning üritama arvestada eri teemade koosmõju asi ei ole alati ainult sõjalises sekkumises, vaid sageli ka sotsiaalse toetuse tagamises, poliitiliste suhete stabiliseerimises konkreetses riigis või piirkonnas ning seda on võimalik teha ainult siis üleüldiselt vaadates seda pilti konkreetses ühiskonnas, mitte nii, et keskendutakse mingile sektorile või ühele ainsale algatusele suur tänu. kes soovib veel küsimust esitada? palun. suur tänu, head kolleegid ja tere päevast. Euh, siin on räägitud üldiselt väga headest suhetest tegelikkuses nende kahe organisatsiooni vahel ning pärast seda, kui härra Froh rääkis eri kohtadest, väga erinevatest kohtadest, Kosovo ja Pakistan, kus koostöö rakendub, siis tekkis mul küsimus, kas teie nii-öelda poliitilisel radaril, kui nii võib väljenduda, on Siinai ja ka kuidagi kaardistatud. sest eh, Human Rights Watch on rääkinud meile Siinais, eh, olukorrast Siinai poolsaarel, kus sisuliselt jõugud röövivad, eh, sisuliselt toimub inimrööv. ja viiakse inimesi üle piiride seal ühest riigist teise küsimus on tegelikult julgeoleku olukorras selles piirkonnas ning ma tahtsingi küsida, kas see teile ka muret valmistab ja kas te kaalute mingit sekkumist? Thank you I.... suur tänu. mina sooviksin samuti küsimuse esitada. olukord on peaaegu ideaalne, aga vähemalt mis puudutab nüüd Atalanta missiooni ja Ocean Shield missiooni, siis äh, seal osalevad ka Venemaa ja Hiina ja äh, vaatamata sellele muule ideaalsele koostööle, tõenäoliselt seal tekib äh, teatud küsimusi äh, ja oli ka mõningaid episoode, raskeid hetki koostöös ja kas te võiksite meile nendest rääkida ning teine küsimus veel, kas koostöö raamistiku käigus äh, kavandatud uued operatsioonid, mis võivad äh, tekkida või, või mis võiksid hiljem näiteks kui äh, teatud piirkonnas mingisugune oht tekib, selline oleks minu küsimus aitäh. ma pean peaaegu vabandama, et kõik läheb nii hästi, sest tavaliselt head uudised ju ajalehti ei müü. mul on väga kahju, aga tegelikult see koostöö läheb väga hästi. see ei ole alati nii olnud ja nagu öeldud, siis oma varasemas äh, karjääri hetkel tegutsesin pikalt võimekuse valdkonnas ja osalesin seal ka töörühmade töös ja ma leidsin, et see oli väga keeruline, koordineerimine oli väga keeruline ühiste eesmärkide osas võib jätkuda ülesandeid mõlemale organisatsioonile, nii nagu just kolleegilt kuulsime. meie alustasime väga aktiivse, intensiivse koostööga Kosovo teemal just siis, kui dialoog alles käivitus ning äh, meie välisminister, äh, äh, kõrge esindaja ja ja NATO peasekretär ütlesid, et meil on vaja midagi enam teha ja ehk siis ettepanek oli, et kõik peavad kokku tulema ja täpselt tuvastama, mis seal toimub ning tagama selle, et NATO äh, ja Euroopa Liidu tegevused oleks koordineeritud ja me kohtusime mingil hetkel äh, iga kahe nädala tagant, see on veidi aeglustunud, aga meil on tekkinud äh, väga olulised sidemed. taktilisel tasandil oli koostöö alati hea, aga nüüd oleme suutnud selle viia ka Brüsseli tasandini ja see toimib päris hästi. Äh, vastaksin nüüd küsimustele ma olen piraatluse vastu viis aastat juba võidelnud, ma olen kontaktrühma töös samuti osalenud ja ja mitmetel juhtudel on öelnud, et piraatluse üks põhipõhjusi on äh, ülepüük ning teine on mürgiste jäätmete äh, ladestamine ja see on see, mis viib noored mehed äh, sellele, selleni, et nad hakkavad piraatideks ja alati, tõenäoliselt on seal terake tõtt. ja laeva piraatluse käigus on võimalik palju raha teenida. me peame vaatama seda probleemi tervikuna ja rahvusvaheline üldsus on seal valdavalt tänu äh, laevandusele, kuhu äh, ning suur hulk raha on piraatluse tõttu äh, sinna kasutusele võetud, sest laevad peavad minema sellest piirkonnast kaugemalt läbi ja see kõik läheb väga palju maksma. teisest küljest probleemid merel võivad pakkuda lahendusi äh, mandril. EKP Nestori osas on, on meil väga hea näide selle kohta. eelmisel nädalal NATO ja ÜRO äh, kohtumisel räägiti sellest ja üks teemadest oli just Somaalia ja piraatluse vastane võitlus. kõik rahvusvahelised organisatsioonid peavad tegema, mis võimalik NATO-l ja Euroopa Liidul on üsna palju ühist, jah, on ka erisusi, äh, arvestades, mida härra Braus ütles äh, seoses Euroopa Liidu tugevustega ja NATO tugevustega, mis on siis need erinevad äh, nüansid mõlemas organisatsioonis, aga koostöös on meil võimalik paljudki lahendada. Kosovo küsimus minu arvates viitasite te Pakistanile, Pakistanis me ei ole, me oleme Afganistanis Seychellidel, äh, siiski äh, Saheli piirkonnas äh, jälgime seda olukorda, meil on seal me vaatame, mis seal toimub kogu maailmas, aga ka põhiliselt siis Euroopas ja Euroopa ümbruses. Vahemere dialoogi käigus on meil sidemed paljude Aafrika riikidega. ehk siis me tunneme selles suhtes huvi. meie liitlased kellel on äh, piiriala Vahemere piirkonnas, mõistavad, et rahu ja ta stabiilsus võib tulla ka Aafrikast ja kui seal midagi leiab aset, siis äh, näeme, kui kiiresti see võib mõjutada Lõuna-Euroopat äh, ja sealt edasi võib see probleem eskaleeruda ka mujale. meil operatsioone seal ei ole, me jälgime olukorda ja kui meie liikmesriigid otsustavad, et midagi on vaja teha ja alustavad selle protsessi, siis äh, Äh, tegeleme sellega, aga mitte praegu. nüüd, mis puudutab Ocean Shieldi, eelmise aasta lõpus äh, äh, tekkis meil partnereid, sest senini oli meil ainult liitlased, kes vahendeid ja aluseid panustasid Ukraina oli esimene, kus tuli partnerlaev, Ukrainaga oleme teinud koostööd Vahemeres ja teistes äh, operatsioonides, millest me rääkinud, äh, terrorismivastane tegevus, mis sai alguse kaks tuhat üks aastal äh, Vahemerel, Active Endeavour, Venemaa ja Ukraina mõlemad on olnud sellega seotud ja Ocean Shieldi käigus kasutame praegu me ka Uus-Meremaale alust hiinlased, venelased, iraanlased, indialased, pakistanlased, kõik on seal. ma rääkisin äh, neljast erinevast äh, äh, rühmast, Euroopa Liit, USA poolt juhitud laevandusvägi ning siis ka need iseseisvad sõltumatud ja viimane kord Djiboutis õnnestus mul Äh, näha ka Jaapani esimest äh, sõjaväe siirmist, tegemist oli väga äh, professionaalse üksusega, kaks laeva, kaks helikopterit, kaks lennukit, ehk siis nad on väga olulise panuse teinud, aga nad on sõltumatud. ja selle missiooni käigus on meil õnnestunud koostada, koondada need erinevad abijõud ja just need neli elementi üheskoos on need, mis piraatide elu on keeruliseks muutnud ja seepärast ei ole õnnestunud piraatlust olnud kaks tuhat kaksteist aasta kaheteistkümnendast maist, aga viimastel äh, kuudel on olnud teatud katseid. ehk siis meil on hetkel ähm, oluline turbevõimekus äh, seal olemas ja see on tõkestanud väga paljusid sündmusi. aitäh ja palun, teie saad, soovite ka midagi lisada? Euh, enamus öeldi juba ära, aga esimene küsimus, mis puudutas äh, Atalanta missiooni piraatluse vastast võitlust, meie üksused annavad edasi kogu info, eriti mis puudutab äh, kalandustegevust Euroopa Komisjonile, nii et tegemist on läbipaistva operatsiooniga lahendused on seal kusagil kohapeal, seda ütles ka eelkõneleja. kõik, mida meie teeme nii-öelda selle globaalse lähenemise all, giidi all me sellega tegeleme, seal on, teeme koostööd viie Aafrik-, Somaali poolsaare riigiga selleks, et nende enda suutlikkust, võimekust tõsta et nad saaksid ise patrullida oma majandustsooni ja seal julgeoleku tagada. ma ei rääkinud kõikidest komisjoni programmidest, mis on suunatud just nimelt selle võimekuse tõstmisele meil ei ole olnud intsidente äh, nüüd kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast seal piirkonnas ja ega see ei ole juhuslikult nii, see on tulemuseks kõigele sellele, mis me oleme teinud. Äh, ja Atalanta missiooni on nüüd äh, pikendatud ühehäälselt, see on alati nii loomulikult, aga seda ka tõesti kõik toetasid nüüd siis kolme aasta võrra veel ja seda sellepärast, et kõik saavad väga hästi aru, et need edusammud, mis seal piirkonnas on saavutatud, praegu muidu ei jääks püsima. kui me tegevus praegu peatuks, siis senised edusammud ilmselt kaoks ja on oluline, et see programm jätkuks meil on lisaks sellele ka veel äh, Somaalia armee koolitusmissioon Mogadishus, nii et ähm, meil on äh, üksikuid selliseid tegevussuundi äh, väga palju, mis üldiselt siis panustavad julgeoleku tagamisele Somaali poolsaarel ja selle ümbruses. ja kahe tuhande kaheksandal aastal, kui meie oma operatsioonidega pihta hakkasime, siis meil oli äh, tegemist olukorraga, kus oli umbes viiskümmend alust seitsmesaja inimesega pantvangis, äh, praegu on kõik äh, vabad peaaegu, umbes nelikümmend inimest veel on pantvangistuses, aga üldiselt oleme teinud ikka väga suuri edusamme ja seda tänu kõikidele piirkonnas tegutsejatele ei äh, saa endale ette kujutada, et probleem muidugi laheneb üleöö ja iseenesest see on probleem, äh, suurem probleem. nüüd äh, radarid ähm, ja Kesk-Ida, see on poliitiliselt äärmiselt problemaatiline piirkond ja praegu planeerimise poolelt äh, nõukogu ei ole meil andnud mandaati minna kaugemale, aga loomulikult kogu meie tegevus on pideva revisjoni all. Saheli piirkonnas on meie äh, kohalolek väga hästi näha. meil on äh, ka Mali äh, siis EUTM missioon ning äh, üritame siis äh, äh, samamoodi politseid, sõjaväepolitseid koolitada Malil, ka siin on meie tegevusele toetus väga suur, nii et Mali on kindlasti teie väljendit kasutades jätkuvalt radari vaateväljas väl, ja käima on lükatud ka hindamisprotsess selle kohta, kuidas kõige tõhusamalt tööd teha. Mauritaania, siin on tegemist niinimetatud klassikalise äh, programmiga, mille eesotsas on komisjoni kolleegid äh, Liibüa. kui me nüüd äh, seda vaatevinklit natukene laiendame, ka seal on meil jälitustegevus ja seiretegevus pidev ja äh, on äh, võimalik siis teha ka koostööd äh, NATO missiooniga seal ja see vastab osaliselt, ma seostan selle, mida te ütlesite enne, et enne operatsioonide käivitamist meil on ka väga tihedad läbirääkimised enne Liibüa missiooni. selle puhul jõuti järeldusele, et tegemist on Euroopa Liidu missiooniga, mitte NATO omaga ja meie eksperdid kohtusid Roomas äh, Äh, täna on, vabandust, nad Roomas kohal selleks, et ministritevahelist kohtumist järjekordselt ette valmistada, nii et selline koostöö käib väga tihedalt. partnerlus, loomulikult on meil sõlmitud ka partnerlussuhted, mul ei ole, ma ei saa siin ette lugeda kõiki partnerlusi praegu, mis sellele operatsioonile kaasa aitavad, Gruusia ja teised, neid on palju, aga mul ei ole nad kõik meeles, suur tänu <coughs> suur tänu. ja kui rohkem küsimusi ei ole, siis äh, täname omalt poolt ähm, külalisi, aga enne lõpetamist paluksime NATO Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni aseesimehel härra Paskul öelda paar sõna. aitäh minu arvates on tegemist olnud väga viljaka päevaga, meil on olnud väga hea mõttevahetus ning suhted Euroopa Liidu ja NATO vahel on teema, mis on pidevalt meie päevakorras, kuigi me oleme ka aeg-ajalt vaielnud ja nagu te näete, siis inimesed võtavad seda teemat väga tõsiselt ja me tahame üha rohkem teemast teada nõukogu, ülemkogu järeldustest äh, on tulnud äh, selle koostöö tugevdamise signaal, Euroopa Liidul on äh, sügav koostöö tahe koostöö järele ning ning viitasite siin nüanssidele, mida saaks koos teha, näiteks planeerimine sidemete alguses äh, oli äh, pigem poliitilisi probleeme, nüüd on äh, juba mõnda aega tekkinud ka tehnilised probleemid ning tehnilises, tehnilistes valdkondades peavad kaks organisatsiooni kokku leppima ja sellel on olnud ka teatud mõju poliitilisele valdkonnale ja see tõenäoliselt äh, jätkub ka tulevikus, aga see on hea. mõned, nagu te kuulsite, leiavad, et koostöö on olulisem kui konkurents kui vaadata kahte kolmest äh, olulisemast missioonist ehk siis kollektiivkaitse ja kriisi ohjamine, valdkonnas, siis äh, kollektiivkaitse puhul on selge, et Euroopa Liit delegeerib äh, kaitsevõimekuse NATO-le artikkel nelikümmend kaks Lissaboni lepingus. mul oli selle kohta raport ja arutelude käigus oli ilmselge, et see nii on. kriisi ohjamise osas aga ei räägiks ma nüüd küll konkurentsist, sest me oleme ühel poolel, aga äh, koos, äh, see liikumine koostöö suunas on ilmselge. siin oli ka meie kolleeg, kes on väga skeptiline, nii nagu iga tõsimeelne britt, täpselt, miks on Euroopa Liidul äh, vaja mingisugust sõjaväelist suutlikkust, kui NATO seda saab täita. ja kui NATO ei suuda seda teha, kui meil vaja on, kui üks riikidest sellest keeldub, härra Van Ordenit, aga ei ole siin, et sellele küsimusele vastata. aga igal juhul see küsimus on õhus siis äh, see patt algusaegadest peale, NATO loodi poliitilise ja sõjaväelise koostöö äh, õhkkonnas USA ja Euroopa liitlaste vahel. samas aga Euroopa Liit, kui ma nüüd õigesti mäletan, on rääkinud ameeriklaste ebaõnnetumisest, õnnestumist, see on nüüd siis konkurents Euroopa Liidu ja USA vahel, see, et USA on NATO kaudu Euroopas esindatud, on midagi, millest võib rääkida, mida võib erinevalt tõlgendada. ning USA mõju äh, traditsioonilisele Euroopale on midagi, mida peab arvesse võtma. ja ütleksin selle kohta ainult seda, et oleks suur vahe, kuidas meie Kesk- ja Ida-Euroopas äh, seda, see äh, kohalolekut näeme võrreldes meie lääne naabritega. ning lõpetuseks paar sõna Gruusia kohta Bukarest on minu riigi pealinn äh, ja Gruusia koputas tugevalt NATO uksele, liikmelisus tegevuskava neile ei antud ja kohe hetk hiljem nägime Venemaa agressiivset äh, äh, tegevust, kes on siis Gruusialt tüki ära võtnud, NATO ei reageerinud ja ma mõistan, et igasugune reaktsioon NATO poolt oleks panuseid tõstnud, äh, mis oleks võib-olla olnud liiga kõrge tase. reaalsus aga on selline, et Gruusial on probleeme igasuguse organisatsiooni liikmeks saamisel, niikaua kui osa tema territooriumist ei kuulu äh, valitsuse suveräänse territooriumi alla ja see on see olukord, kus me oleme. ja sellepärast mõned kolleegid sooviksid saada vastuseid nendele küsimustele, sest äh, olukord on selline ja me peame olukorraga kohanema ka siinkohal sooviksin tänada, äh, õnnitleda alakomisjoni ja, ja tänada NATO kolleege, kes siia on tulnud oma kogemusi ja, ja arvamusi jagama ja tänada kõiki teid, kes te olete võtnud aega ning osaleda selles intensiivses arutelus, aitäh! aitäh kõikidele osalejatele ja koosolek on lõppenud. ma tahaksin midagi lisada, et me kõik teame, et peaatselt peale Saksamaa taasühinemist, mis leidis aset palju kiiremini, kui me lootsime, oli meil ju Ida-Saksamaal pikka aega Vene väed kohal. see on väga oluline märkus ja taaskord arutelu saame me siin jätkata äh, teinekord